on kahe kristlasest äh, kirikuõpetaja olukord Sudaanis. ja kõigepealt annan sõna autoritele. proua Žitnanska kõigepealt, palun. kaheks minutiks, palun aitäh, lugupeetud president kahe kristlasest kirikuõpetaja äh, juhtumit olen ma jälginud algusest peale ja mul on hea meel, et me seda teemat arutame nüüd siin parlamendis. nagu me teame, äh, Michael Jatt äh, vahistati salateenistuste poolt pärast jumalateenistust, kus ta kõneles maamüügist, kirikumaa müügist. pärast seda, kui äh, pastor Reit äh, hakkas äh, juhtunu vastu huvi tundma, pandi ta ka ise vangi, neid mõlemaid on, neile mõlemale on esitatud süüdistus ning on võimalik, et neile määratakse surmanuhtlus. Euroopa Parlament ja Aaf-, äh, me peaksime Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu poolt üles kutsuma, et sellist äh, asja siiski ei juhtu. Äh, mõne nädala eest vangistati kaksteist tüdrukut ja on teada, et vangistuses on neid piitsutatud ja võib-olla küsite, et miks me üleüldse tegeleme selliste juhtumitega riikides, mis ei ole meie liikmesriigid aga minu arvates ähm, on äh, sellel äh, asjal siiski mõte sees. me oleme mm, me teame, et ühiselt äh, suudame me siiski sellistele probleemidele lahenduse leida, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Sebastia. üheks minutiks, palun aitäh, president. kõneleja ütleb, et ta kõneleb hispaania keeles, sest see keel meeldib talle väga ja kahju on, et ta katalaani keeles ei saa kõnelda. ma tervitan seda resolutsiooni ja seda, et me üks, ühehäälselt seda toetame, jutt käib kahest kirikuõpetajast, Mihhail Jätist ja Peeter Jenreitist, kes on Sudaanis vahistatud. tegemist on tõesti võimudepoolse meelevaldse käitumisega ja nagu eelkõneleja ütles, võidakse neile kahele mõista isegi surmanuhtlus tegemist on äh, tõesti äh, kohtusüsteemi kuritarvitamisega, me peame selle vastu sõna võtma ja rääkima, võtma sõna ka surmanuhtluse vastu Sudaani õigussüsteemis tegemist, Susanis leiab aset palju tõsiseid inimõiguste rikkumisi ja ma arvan, et eh, me peame tõesti nõudma mõlema kirikuõpetaja vabastamist, me eh, peame näitama, et nad ei ole üksi, me toetame neid, nagu kolleegid ütlesid, et need resolutsioonid ilma tõelise surveta tegelikult palju ei tähenda, aitäh. aitäh ja nüüd eh, luban et järgmine kord kõnelen ka katalaani keeles. aga nüüd annan sõna härra Stettinale üheks minutiks. aitäh, president, tere päevast, daamid ja härrad mul on väga hea, et me ühiselt teiste fraktsioonidega oleme äh, suutnud koostada ühise teksti ja esitame tõesti väga jõulise resolutsiooni, mis peegeldab meie seisukohti ja meie äh, soovi aidata kahte kirikuõpetajat, Michael Jätt ja Peeter Jenreiti, kes äh, võidakse surma mõista oma kristliku usu pärast Äh, suur, tahaksin tänada härra Tökest, kes äh, äh, kutsus mind üles seda teksti koostama. tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel võitlesi, külastasin ma Sudaani korduvalt ja see oli aeg, kui seal valitses näljahäda, kui rahvas võitles oma ida, iseseisvuse ees ja kui Sudaani valitsus kasutas Nõukogude tanke. tegemist Äh, oli äh, ajaga, kui äh, kristlasi orjastati. me oleme suutnud, tollal suutsime režiimi panna siiski inimõigusi austama ja loodetavasti õnnestub meil nüüd päästa ka Michaeli ja Peteri elu, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna proua Veržia kaheks minutiks, palun. aitäh. meie resolutsioon keskendub kahe kristlises, kristlasest kirikuõpetaja juhtumi, juhtumile me tahame kinnitada seda, et me mõistame hukka sellise režiimi, mis on võimule tulnud pärast e- aprillis toimunud valimisi. meie seisukoht selle riigi osas pole kunagi olnud nii ühtse. E, siin parlamendis meil toimus e, konverents, kus me arutasime samuti Sudaani küsimust ja mõned sudaanlased ei saanud sinna tulla. Sud-, Sudaani kodanike ühiskonnaorganisatsiooni president näiteks ja tema kohta võtsime möödunud aasta detsembris vastu režiimi ja härra Kaburizana, kes on riiginõukogu esimene pärast valimisi, on olukord riigis muutunud tõsisemaks Äh, kahte kirikuõpetajat, Mihhail Jati ja Peeter Jenraiti ähvardab surmanuhtlus, aga nendesuguseid on palju. jah, äh, Sudaan peaks austama usuvabadust, mõttevabadust, sõnavabadust, äh, usuvabadus, vabadus uskuda või mitte peab inimestel olema kõikjal. möödunud esmaspäeval mõiseti kahele opositsiooniliigrile kakskümmend piitsahoopi, see on tegemi-, tegemist on tõesti alandava käitumisega jällegi üks uus provokatsioon režiimi poolt. ja jällegi järgmine hoop rahvusvaheline üldsuse vastu ja Sudaani jõud ähm, pommitavad rahumeelseid elanikke, äh, inimeste olukord sõltumata nende usust on tohu-, kohutav ja sellist olukorda tuleb hukka võita ja ma avaldan veel kord kahetsust, Euroopa Liit on alustanud sellise režiimiga läbirääkimisi rändepoliitika üle. Euroopa Liidul ei ole sellelt režiimilt midagi ootada. Omar al-Bashir saab lihtsalt rahvusvahelise tunnustuse, mida ta enda huvides väga hästi ära kasutab. me peame hukka mõistma üldise inimõiguste rikkumise nii Sudaanis kui ka mujal ja tegema sellest poliitilised järeldused. Merci beaucoup. suur aitäh ja, ja nüüd annan sõna härra Jakovtšitšile. aitäh. Sudaani äh, vabalt mõtlevad inimesed ootavad täiesti õigustatult meie toetust kaks kirikuõpetajat, kes on ebaõiglaselt vahistatud, ootavad samuti täiesti õigustatult meie toetust ning me peame rakendama konkreetseid meetmeid. Äh, sellepärast et äh, tänane Sudaan on riik, äh, kus inimesi mitte üksnes ei vangistata, vaid see on ka riit, kus hävitatakse sümboleid, hävitatakse kirikuid, inimestel ei lubata uusi kirikuid ehitada ning inimeste vaimu hävitatakse usuvabadust rikutakse, samuti õõnestatakse inimeste õigust uskuda, millesse nad iganes soovivad mina olen inimene, kes olen alati usuvabaduse eest võidelnud ja mina mõistan äh, sügavalt hukka selle, mis Sudaanis praegu toimub ja ma usun, et me oleme piisavalt tugevad, et aidata neid kahte kirikuõpetajat. aitäh ja nüüd saab sõna härra Weidenholzer üheks minutiks, palun Uh, I don't see Mr. Weiderholzer. härra Weiderholzerit ei näe ma enam saalis, niisiis uh, nüüd annan sõna uh, fraktsioonide esindajatele ning uh, Rahvapartei nimel saab sõna härra Štehnovski. lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad kahe kirikuõpetaja, kahe kristlasest kirikuõpetaja juhtum, keda Sudaanis taga kiusatakse, ei ole ju ainus selline juhtum. viimase viie aasta jooksul on äh, kahjuks olnud äh, palju äh, taolisi tagakiusamise juhtumeid, juhtumeid, kus kristlasi taga kiusatakse. sadu inimesi, sajad inimesed on viimasest kodusõjast saadik oma kodudest lahkunud me tõesti peame astuma välja Sudaani kristlaste kaitseks, selliseid asju ei saa juhtuda. ei äh, saa, äh, saa lubada, et äh, kolmel protsendil elanikkonnast ei ole mitte mingisuguseid õigusi, neil ei ole õigust oma usutunnistust järgida ja seetõttu ma kutsun komisjoni üles tegutsema ja mitte üksnes nende kahe kirikuõpetaja juhtumi puhul, vaid äh, kõigi äh, Sudaani kristlaste nimel, keda taga kiusatakse. Äh, lõpet-, lõpuks tuleks ometi hakata tegutsema, mis puudutab Mirjam Ibrahimi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis Euroopa Parlamendi poolne abi toimis, nii et, et ma loodan, et meie abist on kasu ka täna. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Kienge. palun. aitäh, president kristlastest kirikuõpetajad ähm, Michael Jatt ja Peter Jan Reit võib-olla peavad oma eluga äh, maksma selle eest, et nad nõudsid äh, inimõigusi, usuvabadust äh, sõnavabadust. oma riigis süüdistatakse eh, neid kõige hullemates kuritegudes. Eh, neid on koheldud alandavalt ning nad mõistetakse surma. me palume, et need kaks kirikuõpetajat koheselt vabastatakse ilma igasuguste tingimusteta igasugune inimõiguste rikkumine peab lõppema, igasugune tagakiusamine ja hirmutamine kristlaste vastu peab lõppema. me peame Äh, me ei tohi lubada usuteemat kasutada poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, me ei saa sallida selliseid režiime, mis ei lase inimestel põhiõigusi ja inimõigusi teostada. Äh, me peame nõudma äh, allkirjastatud rahvusvaheliste lepingute järgimist ja samuti nõudma moratooriumeid surmanuhtlusele ja selle lõplikku kaotamist, see peab olema üks meie peamisi eesmärke niisiis avaldame oma toetust äh, kodanikeühiskonna tegevusele, humanitaarorganisatsioonidele ja opositsioonile, aitäh, aitäh. ja ECR fraktsiooni nimel nüüd, ähm, nüüd härra Kirike üheks minutiks, palun. aitäh kaheksakümne punktiga on Sudaan kristlaste tagakiusamise indeksis äh, eesotsas. kristlaste elu muutub seal üha raskemaks. pastorite Michal Jatti ja Peeter, Peter Jenreiti elu näitab väga valuliselt, kuidas kristlasi seal taga kiusatakse. mul on väga hea meel, et kolleegidega ECR fraktsioonist õnnestus meil tõesti ähm, teha see algatus resolutsiooni koostamiseks. me oleme kristlaste tagakiusameelse vastu. see kehtib ka mõlema nimetatud kristlase ja miljonite kristlaste äh, jaoks kogu maailmas. usuvabadus on üks põhivabadustest ja mul on väga hea meel, et täna seda siin juba mitu korda välja toodud. meie Euroopas peame võitlema selle eest kogu maailmas. me ei tohi tolereerida kristlaste tagakiusamist, me ei tohi olla nõus sellega, et inimesi kiusatakse taga ainult sellepärast, et nad äh, rahumeelselt äh, oma usku, usus elavad. sellepärast äh, võidelgem kristlaste tagakiusamise vastu ja aidakem vabandada pastorid Mihhail Jäte, Peeter Jan Rait ning hoolitsegem sellest, et kõik inimesed saaksid elada vabaduses, nii usuvabaduses kui ka muidu vabaduses. aitäh! järgmisena Sean Kelly üheks minutiks, palun. aitäh. rahvapartei fraktsiooni liikmena ja meie fraktsiooni nimes kristlikud demokraadid ja seetõttu on meie jaoks kristlaste tagasi, tagakiusamine väga tõsine probleem ja eriti antud juhu, juhtum, kus kaks kirikutegelast, Michael Jatt ja Peeter Jen Rait on vahistatud ja võib-olla äh, mõistetakse nad surma lihtsalt sellepärast, et nad järgisid oma kristlikku usutunnistust, see on kohutav ning me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et kaitsta äh, neid kahte inimest ja aidata neil vabaneda. Äh, Sudaan on ratifitseerinud ÜRO ja Aafrika Liidu konventsioonid, mis peavad tagama usuvabaduse, aga ma arvan, et meie siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis peame äh, midagi tegema, et nendest ka kinni peetakse. ja väga tõsine on ka olukord Darfuris, kus toimub samasugune diskrimineerimine äh, ligemale kaks ja pool miljonit inimest on pidanud kodudest lahkuma, nad vajavad humanitaarabi, nii et Sudaan tõesti vajab meie abi, aitäh. aitäh. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? Mr Krasnodebski, please. palun, härra Krasnodebski. sinise kaardi küsimus. ei, tegemist oli arusaamatusega, nii et, et nüüd saab sõna hoopis härra Jureka. aitäh kirikuõpetajad ei ole mingite äh, kujutletavate islamistide ohvrid. Äh, nemad äh, kannatavad selle läbi, et ühiskonnas ei ole võrdsust ning nad kannatavad riigi valitsuse otsuste all. Nende olukord on tõesti tõsine, me räägime siin kristlaste olukorrast kahekümne esimesel sajandil Äh, me räägime siin sisserändest, räägime suhetest islamiga, me võime rääkima, rääkida ükskõik millest, selleks on meil õigus ja see on meie kohustus. Äh, me peame teie, teiste eest hoolitsema, aga äh, ma arvan, et mitte ükski Euroopa Liit, Euroopa Liidu riik ei läheks nii kaugele, et hakkaks musle-, moslemeid taga kiusuta, taga kiusama lihtsalt sellepärast, mida nad oma mošeedes jutlustavad Euroopas saavad moslemid vabalt kõnelda oma olukorrast, oma ootustest, oma sotsiaalsetest vajadustest. Nende sõnu alati kuulatakse, me saame nendega asju arutada, me saame vaielda, me saame neile vastata ja meil on õigus eh, kõikides islamiriikides kristlasi koheldakse samamoodi ning meil on eh, vaja Äh, äh, olema ühtsed ja kaitsta meie vendi, kes äh, kannatavad, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Svoboda, palun. lugupeetud president, volinik katastrofaalne inimõiguste olukord Sudaanis on parlamendis olnud sageli kõneteemaks ja ma ei hakka Äh, varasematel kordadel öeldud kordama, siiski mõningane lootus on, mõni äh, vähem aasta pärast meie viimase resolutsiooni vastuvõtmist Mirjam Ibrahimi teemal, kristliku naise teemal, kes oli surma mõistetud, ta on nüüd vabastatud, nii et, et meie jõupingutused ei ole päris kasutud Euroopa Liit peaks tuletama meelde ka nõukogu soovitusi aastast kaks tuhat kolmteist ja mõtlema ümber arenguabi osutamise nendele riikidele, kus usuvabadust ei ole tagatud. ma arvan, et meie resolutsioon ja meie jõupingutused äh, peaksid olema sama edukad, kui need olid aasta tagasi, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, alustame vaba mikrofoni vooru Anna Zaborska kõigepealt. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik kui ühes riigis äh, kahte kristlikku äh, kirikuõpetajat sünni, süüdistatakse sõjapidamises, äh, siis võib olla kindel, et et et äh, tegemist on äh, tõsise äh, asjaga. jutt käib kirikute lammutamisest, sellest, et inimõigusi ei austata ning kasutatakse isegi surmanuhtlust. vähim, mida me teha saaksime, on kutsuda valitsust üles äh, Ähm, kutsuma üles muutma oma käitumist äh, Sudaani suhtes. Ähm, ma kutsun teid üles seda resolutsiooni toetama, ma arvan, et on äär-, äh, äärmiselt äh, lubamatu, et me räägime nii äh, vähe kristlaste tagakiusamisest, äh, aga samas tunde ja tunde näiteks naabruspoliitikast või millestki muust, aitäh. Anna Komes järgmisena, palun. ma käisin parlamendiga visiidil Sudaanis kahe tuhande neljandal aastal ja kahe tuhande kümnendal aastal tegemist oli valimisvaatluste missiooniga, täpselt samamoodi nagu ka sellel aastal. absoluutselt ei pane mind imestama see, et äh, sealne režiim äh, kristliku kogukonna esindajaid ründab äh, ja täiesti õudne on see, et kristlikke pastoreid piinatakse ja et nende elu on ohus. see režiim kasutab vägivalda oma rahva vastu ja me ei tohi ära, me ei tohi hakata läbirääkimisi pidama, hakata siin Khartoumiga rände üle näiteks, sest äh, Khartoumi valitsuse käitumine põhjustab äh, Äh, inimeste riigist lahkumist. praegusel hetkel Euroopa Liit on veel ainus äh, äh, partner, mis toetab seda režiimi. me ei, peame lõppude lõpuks hakkama ohvrite eest nimel midagi ära tegema. härra Krasnodebski nüüd järgmisena. Mm, aitäh, president, jah. ka mina tänan resolutsiooni autoreid. ma olen nõus kolleeg Jurekiga, kes ütles, et me peaksime väga tähelepanelikult moslemiriikides elavate kristlaste olukorda jälgima. ma tooksin välja ka oma hirmu ja selle, et meil on vaja hoopis teistsuguseid arutelusid. me peaksime rääkima sellest, miks ei olda huvitatud kristlaste saatusest, nende kristlaste saatusest, keda kiusatakse taga. ma vahel näen, et ollakse vastus sellele, et me seda probleemi tunnusta, tunnistaks ja me tõesti peaksime rääkima ka sellest, et kristlaste eh, elu marginaliseerub ka Euroopas. aitäh järgmisele, härra Arnold! aitäh! see raport ei ole täiuslik, aga see põhimõte on siin väga tähtis ja ma loodan, et äh, kõik nõustuvad minuga, kui ma ütlen, et surmanuhtlus kristlaseks olemise pärast äh, ükskõik kus maailma osas on täiesti vastuvõetamatu. Te teate, et ma olen UKIP-i liige Euroopa Parlamendis, te teate, et ma olen Euroopa Liidu vastu. võib-olla minu järgmised sõnad üllatavad teid, aga ma hääletan selle resolutsiooni poolt ja ma teen kogu kojale sama soovituse, hääletage poolt. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua volinik Malmström, palun Äh, aitäh, äh, president. Äh, mul on tõesti väga hea meel praegu kõrge esindaja nimel osaleda selles arutelus, mis puudutab kohtuprotsesse kahe kirikuõpetaja Mihkel Jatti ja Peeter Jen Reiti vastu. mõlemad kirikuõpetajad on Hartumi presbütaarse evangeelse kiriku liikmed, nad on mõistnud hukka kiriku hävitamise pärast kahtlast maamüügitehingut Äh, äh, vahistamine panid toime Sudaani äh, julgeolekujõud, neid, neil on esitatud seitse erinevat süüditust, sealhulgas ka põhiseadusliku korra õõnestamine ja spionaaž. ja nagu siin öeldi, selliste süüdistuste eest võidakse mõista surmanuhtlus eeluurimine lõppes seitsmendal juulil ja me lootsime, et me saame positiivseid äh, uudiseid, kuna tõendusmaterjal oli nõrk, kahjuks aga otsustas kohtunik siiski, et protsess toimub ja protsess peaks siis nüüd lõpuks toimuma neljateistkümnendal juunil ja te võite olla kindlad, et me jälgime seda protsessi väga tähelepanelikult. Euroopa Liidu delegatsioon Hartumis on olnud äh, tihedas kontaktis äh, mõlema kirikuõpetaja advokaatidega ja Eh, loomulikult eh, jätkame neid tihedaid kontakte, me usume, et me peame saatma tugeva poliitilise signaali, et me osutame sellele eh, kohtuprotsessile väga olulist tähtsust, meie jaoks on tähtis usuvabadus, sõnavabadus ning õig-, õigus õiglasele kohtuprotsessile. see juhtum näitab veel kord, kuivõrd murettekitav on inimõig-, inimõiguste ja põhiõiguste olukord Sudaanis üldiselt ja samuti see, et julgeolekujõud kontrollivad riiklikke institutsioone ning ärgem unustagem see, et äh, mõned viitasid teid ka olukorrale Darfuris ja teistes piirkondades, kus inimesed äh, kannatavad. me jätkame tööd selle nimel, et kaks kirikuõpetajat äh, vabastatakse ning asutame, asetame inimõigused olulisele kohale kontaktides Sudaani valitsusega, aitäh! aitäh, lugupeetud äh, volinik, olen saanud kuus resolutsiooni eelnõud erinevatelt fraktsioonidelt ja kuulutan sellega selle arutelu lõpetuks ja hääletan